ședința este reluată. Lugupeetud kolleegid, jätkame istungit. enne kui me alustame selle pärastlõuna esimese raporti arutelu, tahaks teile öelda, et eilse äh, istungi protokoll on kättesaadav, kas selle kohta on märkusi? seega on protokoll kinnitatud.